Thank you. Grazie. So, lugupeetud kolleegid, me nüüd jätkame hääletuste selgitustega, alustame härra Lightfriedi raportist see puudutab äh, siis lennuohutuses äh, rakendatavaid äh, makseid. proua Oviir, kui ta on siin. proua Oviir, teil on sõna. tänan, härra esimees. selle müra sees ma ei kuulnudki, et te mulle sõna olete andnud peale parlamendi korduvaid nõudmisi on komisjon esitanud julgestustasude rahastamise eh, regulatsiooni. ma toetasin seda õigusakti tema vastuvõtmist sest kõigi reisijate jaoks on oluline et julgestustasude kindlaksmääramisel järgitakse kindlaid ja läbipaistvaid põhimõtteid. tarbija peab olema kindel et julgestustasudest saadud tulusid kasutatakse üksnes julgestuskulude katmiseks. aitäh! With... lugupeetud kolleegid, me peame jätkama oma tööga. nii et palun, need, kes soovivad jääda, istuge palun oma kohtadele. ja need, kellel on teisi asjaajamisi sind äh, ruumist väljaspool, siis palun lahkuge ruumist, nii et me saaksime jätkata rahulikult ja vaikselt. ja nüüd saab sõna härra Paška. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. ma olen veendunud, et äh, on täiesti kohane, et äh, komisjon ja parlament on tegelenud äh, lennundusjulget-, julgestustasudega. kuid siinkohal ma pean igal juhul ütlema, et ametkondade äh, ametkondade välja pakutud suund äh, julgestustasude äh, kontrollimiseks ei ole õige meede, sest me vajame praegu meetmeid ja vahendeid rohkem, mis oleksid suunatud Kreekale ja Kreeka kriisi lahendamiseks. kui meil ei ole vahendeid piisavalt selle meetme rakendamiseks, siis me lihtsalt raiskame neid. suur tänu! ja nüüd härra Liberatski. suur tänu, härra president. sooviksin väljendada rahulolu. ja ma toetasin seda raportit ja see raport puudutas varuosi äh, transpordi valdkonnas. viimasel minutil võtsime küll selle raporti vastu, aga ma arvan, et oma äh, kodanikele me tulime sellele äh, vastu, nimelt me tagame neile nüüd head tagatised hea hinna eest. suur tänu. kas keegi veel soovib oma hääletusselgitusi anda härra Leifridi raporti osas? sellisel juhul jätkame härra Simsoni raportiga üle-euroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised ja härra Kantsian saab sõna. suur tänu, härra president. eile toimus meil esimese äh, lugemine, lugemise lõpetamine, tegu on uuesti sõnastatud raportiga. tegu on äärmiselt oluliste uue aspektidega, mis puudutavad siis järgmist aastakümmet. Need äh, transpordivõrke tuleb äh, ratsionaliseerida ja, ja tagada ka nende koostalitlusvõime hetkel on meil väga negatiivne majandusolukord, seetõttu me peame tähelepanu pöörama ka sellele, et transpordivõrgu arendamisega võetud äh, meetmeid tõesti saaks ka rakendada ja me peame vaatama, kus selleks äh, ka vahendeid saada. me peame suutma ka majandust äh, elavdada tänu transpordivõrgude arendamisele. Need võetud sammud on äärmiselt olulised. suur tänu, kas keegi soovib veel? hääletusselgitusi anda? ei, sellisel juhul me läheme härra Kirillovi raporti juurde. üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi kohta. proua Oviir, teil on sõna. tänan, härra president. <clears throat> ma hääletasin selle õigusakti muutmise poolt, sest muudatus aitab kaasa aastal vastu võetud euroopa majanduse elavdamise kava raames kokku lepitud eesmärkide täitmisele. ma leian et rahastamise lihtsustamine kiirendab kaasrahastatavaid investeeringuid liikmesriikides ja piirkondades ning suurendab meetmete mõju majandusele tervikuna kuid eeskätt keskmise suurusega ettevõtjatele ja tööhõivele. ühtekuuluvuspoliitika eeskirjade praktilistest vajadustest tulenev lihtsustamine ja nende selgemaks muutmine avaldab kindlasti positiivset mõju kava rakendamise kiirusele ja kohandumisele uute probleemidega. aitäh teile! suur tänu proua markulaitele mikoliene! ekonominio nuosmukio laikų patyrė tikrai smarkių sukretimų. aitäh! on erinevaid liikmesriike, mis on kannatanud eh, suurte kahjude käes eh, kriisi tõttu. paljud eh, liikmesriigid on näinud, et nende majanduslaugus on olnud kümme protsenti ning me peame seetõttu tegelema nende probleemidega, millega äh, seisavad silmitsi uued ja vanad liikmesriigid. me peame selleks kasutama tõukefonde, tegemist on olulise vahendiga, mis võimaldab äh, majandust äh, elustada liikmesriikides. seetõttu äh, struktuurifondide lihtsustamise meetmed kindlasti aitavad liikmesriikidel paremini probleemidest üle saada, aitäh! senor Antoniozzi härra Antinotsi, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond on ennast väga oluliste vahenditena tõestanud selleks, et territoriaalset arengut edasi viia ja ka leevendada majanduskriisi mõjusid Euroopas seetõttu ma tervitan äh, nõuete lihtsustamist ja äh, seda, et vahendeid saab nüüd äh, lihtsama menetluse käigus. me peame ette nägema ka kahe tuhande kümnendaks aastama lisafinantseerimise nende riikide jaoks, kes on kõige rohkem kannatada saanud finantskriisi tõttu. suur tänu! Äh, härra Kirillovi raporti roh kohta rohkem ei ole hääletusselgitus, siis läheme edasi äh, härra Saieri raportiga ja ma näen, et härra Antus Jotsi soovib sõna võtta, palun. suur tänu, härra president. mina toetasin härra Saieri raportit. ma sooviksin õnnitleda äh, teda selle suurepärast tehtud töö eest ja õnnitleda ka nende äh, mõjude eest, mida toob endaga kaasa Lissaboni leping. ma leian, et äh, see raport õigusaktide delegeerimise volituste kohta oli äärmiselt äh, oluline ja see annab meile piisavad eeldused selleks, et viia läbi demokraatlikku kontrolli. eelkõige on siin aga tegu äh, nüüd äh, sellega, kuidas see uus süsteem rakendub äh, praktikas, nii et me, kui tekib mingeid vigu, siis me peame suutma neid ka kõrvaldada. suur tänu. kas keegi soovib veel võtta sõna härra Sairi raporti osas sel-, ei soovi, sellisel juhul Lissaboni lepingu mõju. proua Toharus soovib sõna if she is here. Madam Teoharos. proua Teoharos, kas te olete kohal siin ruumis? teda ei ole kohal. ma ei näe ka, et keegi teine sooviks oma hääletust selgitada selle raporti osas. niisiis läheme härra Van Daleni raporti juurde. proua Savisaar soovib sõna she here? kas proua Savisaar on saalis? ei ole, kui teda ei ole, siis läheme sujuvalt edasi järgmise raporti juurde. ja härra Kalinovski võtab sõna. pan Kalinovski härra Kalinovskit ei ole saalis. proua McInnes suur tänu, härra president, ma eeldan, et te ei anna mulle kahte minutit seetõttu, et eelkõnelejad polnud kohal, aga ma kasutan ühe minuti siis ära. ma toetan täielikult seda raportit, mis puudutab loomade kaitset ja heaolu, aga mul on teatavad reservatsioonid selles osas, kuidas Euroopa Parlament ja Euroopa Liit võtavad vastu õigusakte selles äh, küsimuses. ma tahaksin, et meil oleks teaduslikel andmetel põhinev lähenemine, mitte emotsioonidel põhinev lähenemine. me oleme võtnud vastu õigusakte, mis sageli ei ole põhjendatud teaduslikult ja me Euroopa tootjatele, seega teame lisakoormust ja konkur- ja loome neile konkurentsipuuduseid ja ma tahaksin rõhutada, et komisjon on otsustanud alustada uuesti läbirääkimisi Mercosuri riikidega ja selles otsuses seavad nad ohtu ka Euroopa põllumeeste tuleviku. iseäranis äh, sealiha, äh, loomaliha ja linnuliha tootjad. kas nad kavand-, kavatsevad rakend-, rakendada samasuguseid äh, looma hea, loomade heaolu standardeid ja tootmise standardeid ka impordiriikidele, tootjatele, nagu on, nad on surunud peale Euroopa Liidu tootjatele, kui mitte, siis on see häbiväärne. suur tänu, proua Mäkkines! ja äh, kolleeg Jaan on meie järgmine kõneleja. suur tänu, härra president! loomade kaitse on äärmiselt oluline teema ja seda tuleb äh, koordine-, harmoniseerida ja ka globaalsel tasandil äh, koordineerida. kõigepealt, mis puudutab harmoniseerimist, siis me peame uued standardid looma järgmine, ka nende, me peame ka kontrollima nende uute meetmete rakendamist Euroopas ja üleilmastumise kohta me peame tagama ka selle, et kolmandatest riikidest tulnud äh, toote, toodetele rakendatakse samu standardeid ja tingimusi, mida Euroopa Liidu toodetele sellepärast et ma leian, et meie kodanikel on õigus äh, mitte ainult terve, tervislikult elada, vaid ka tervislikult toodetud äh, tooteid osta. suur tänu, kas keegi soovib veel selle raporti osas oma hääletust selgitada? ei. meie järgmine raport on proua Le Folli raport Euroopa Liidu põllumajandus ja kliimamuutused. ma näen, et proua McInnes soovib sõna võtta, palun suur tänu, härra president, ärgem unustagem, et mul on siin ka külaliste grupp siin äh, rõdul ja ma tervitaksin neid, nad tulevad Iiri valimisringkonnast ja väga oluline on, et meie külastajad, meie valijad näevad, kuidas meie parlament toimib ja nagu te näete, on nad ärksad ja huvitatud meie tööst täna hommikul. mis puudutab seda konkreetset eesmärki, ja seda raportit, La Folli raportit, üks piitlitest rääkis hiljuti meile, et me peaksime sööma vähem liha ja mina arvan, et meie peaksime põllumajanduse osas ja kliimamuutuse osas kasutama võimalikult head tehnoloogiat, optimaalset tehnoloogiat selleks, et vähendada põllumajanduse heitmeid. me kõik teame, et me peame toitma, tootma rohkem toiduaineid maailmas kui pigem mitte varem, me peame seda tegema ka vähemate ressurssidega, vähema põllumaaga, vähema veekasutusega ja kliimat võimalikult vähe mõjutades, seetõttu meil on vaja parimaid teaduslikke andmeid, me peame seda rahastama koos erasektori toetusega, nii et me saaksime toota äh, toitu kliimasõbralikult, aitäh! ja tervitused ka teie külaliste grupile. ja äh, järgmine kõneleja, palun. härra president, kolm lühikest kommentaari selle raporti kohta kõigepealt ma leian, et põllumajandus ei ole mitte probleem, vaid probleemi lahendus kliimamuutuste puhul ja teiseks, kliimamuutuste uurimise osas me oleme alles alguses, kuigi meedia vahendab meile teistsugust muljet. kliimauuringute puhul me peame vaatama, millised teooriad ja millised öö, tulemused on saadetud ja, ja me peame täpsemalt vaatama ka neid tulemusi, mis öö, laialt levinud tõdemustega ei ei, kokku ei lähe. me peame ka vaatama oma meetmete majanduslikke tõhusust, näiteks mis puudutab Euroopa pinnasekaitse direktiivi, siis see on kontraproduktiivne ja see ei vii meid eesmärkideni, suur tänu. kas keegi soovib veel Foli raporti osas sõna võtta? ei siis läheme järgmise raporti juurde härra Dorfmanni raport. ja taaskord näen, et proua Mäkinas soovib sõna. ma loodan, et kõik külaliste äh, rõdul on äh, piisavalt äh, Äh, vapustatud ja, ja rõõmsad selle üle, mis siin toimub. see raport puudutab põllumajandust, toidutootmist ja see raport puudutab ka seda, kuidas põllumehed piirkondades, kus on väga rasked elutingimused ja põllutoodete kasvatamise tingimused, ja, ja kuidas nad toime tulevad, neil on vaja ma-, rahalisi ressursse ja biofüüsilised kriteeriumid, ma kardan, komisjoni poolt on võib-olla liiga piiravad nende jaoks, me peame arvesse võtma erinevaid mullastiku tingimusi üle kogu Euroopa Liidu ja minu koduriigis Iirimaal me tunneme muret, et kui me hakkame rakendama neid kriteeriumeid, siis Atlandi ookeani piirkonnas võib see tekitada põllumeestele suuri probleeme. ma paluksin komisjonile arvesse võtma meie, võtta ka meie muret äh, õigusloomelist teksti ette valmistades. komisjon on öelnud, et põllumehed peavad äh, põllume-, põllumaad ette valmistama odavamalt ja paremalt kui kunagi varem, aga lubage meil ka ellu jääda sellistes tingimustes. suur tänu ka aplaus proua McNessile. ja nüüd läheme Vera de Castillo äh, raportöörde Euroopa uus digitaalne tegevuskava, mul on üks kõneleja ja proua Alfano on mul nimekirjas. palun. suur tänu, härra president. mina toetasin Euroopa Parlamendi resolutsiooni Euroopa uue digitaalse tegevuskava kohta, sellepärast et sellega tahetakse tagada lihtsam juurdepääs internetile tervele rahvastikule, see on Euroopa kodanikele äärmiselt oluline. digitaalse võrgustiku äh, laiendamine tähendab ka kommunikatsiooni tugevdamist, arvamusvabaduse tugevdamist ja samuti ka tehnoloogia levikut tänu sellele tehnoloogiale äh, tagatakse ka äh, suurem infovabadus äh, Euroopas. ja interneti levik on äärmiselt oluline nii Itaalias, Kreekas, Bulgaarias, Rumeenias ja ka nende, eriti nende piirkondade jaoks, mis on vähem arenenud äärmiselt oluline on see just äh, pressivabaduse, arvamusvabaduse äh, leviku jaoks ja tugevdamise jaoks. me peame mõtlema kõikidele Euroopa äh, riikidele, aga peame mõtlema ka kolmandatele riikidele, kas India või Tonga näiteks. kaheksasada miljonit eurot on suunatud ähm, digitaalse lõhe kõrvaldamisse riigiminister Leta leidis, et see on et see, sellest ei piisa, seda ei ole vaja, sellepärast et praegusest süsteemist juba piisab, kuid mina leian, et sellegipoolest oleks vaja digitaalset võrgustikku levitada selleks, et ka meie konkurentsivõimet tugevdada. ja paistab, et rohkem ei ole äh, sõnasoovijaid Castillo äh, raporti kohta, siis me jõuame härra Salafranca raporti juurde Euroopa Liidu strateegiasuhete arendamiseks Ladina-Ameerikaga. härra Higins soovib sõna võtta. vähemalt ta on mu sõnasoovijate nimekirjas. paistab, et ta siiski ei soovi sõna, siis annaksin sõna meie tänale, tänasele parimale kõnelejale, proua McInnesile suur tänu, härra president, nende julgustavate sõnade eest. ma tahaksin meie külalistele öelda, et tavaliselt me palume siin vaikust, aga täna suhtume leebemalt ja täname ka härra Higinsit, et ta võimaldas mul sõna võtta. ma olen sellest juba varem rääkinud ja ma tõesti tunnen, et meie parlament eile rääkides Salafranca raportist ei teadnud, mida selle toetamine tähendab Äh, ma olen, tunnen väga suurt muret äh, sellepärast, et äh, otsustati avada pila-, kahepoolsed läbirääkimised Mercosuri riikidega, seda sellepärast, et see tähendab ühelt poolt maailma kaubanduse läbirääkimiste uuesti avamist, aga lisaks sellele on, tunnen ma muret Euroopa põllumajanduse pärast me otsekui paneme mängu meie põllumajanduse. komisjon ka ise on öelnud, et äh, sellised sammud tähendavad äh, tõsiseid muutusi Euroopa põllumajanduse jaoks, äh, kui me avame uuesti läbirääkimised ja see mõjutab iseäranis loomaliha ja, ja sealihatooteid ja seetõttu mina ei saanud küll seda raportit toetada ja ma tänan kõiki kolleege, kes käitusid samamoodi. suur tänu ja meie viimane raport, enne kui härra äh, asepresident tuleb, on Euroopa Liidu ja Kanada tippkohtumise resolutsioon ja härra Õigias on minu nimekirjas. <clears throat> suur tänu, härra president. vesi on meie kõigi ühine vara ja Itaalia äh, ALDE delegatsiooni poolt ma sooviksin öelda, et meie oleme veeressursside privatiseerimise vastu. meid, meie toetame ka nende huvisid, kes on sellise erastamisel leviku poolt meie leiame, et ühisvara ei tohi erastada, see puudutab ka veeressursse. viimasel päeval veel me alustasime allkirjade koge-, kogumisega selleks, et takistada veeressursside erastamist ja me sa-, leidsime väga suurt toetajaskonna. suur tänu! ma just kuulsin, et äh, äh, härra asepresident